Colleagues, please take your seats. võtame istet, lugupeetud kolleegid ja alustame oma tööga. võtame palun istet. Asseyez-vous, sitzen machen <laughs> okei okay. okei okay,, I will make a start, please take a seat all.... alustame tööga, palun istume, ka härrased esimeses reas, palun istume ja ka need, kes on keskel. palun võtame istet. palun võtame kõik istet. suur tänu ja te võite pärastpoole oma suhtlust jätkata, lugupeetud kolleegid, vastavalt reeglil neliteist lõige üks meie kodukorras on mind informeeritud, et ma peaksin võtma endale ajutise esimehe rolli, kuni me oleme valinud endale uue esimehe. mina ei ole kõige vanem õnneks, aga ilmselt ma olen olnud kõige kauem ametis ja seetõttu ma istungi ajutise esimehe kohal. ja ma loodan, et pärast seda koosolekut ma ei ole ka märgatavalt vanemaks jäänud, nii et ma kuulutan selle koosoleku äh, avatuks ja tõlge on meil olemas kõikides ametlikes keeltes vastavalt äh, juhatuse otsusele ja ma tahaksin meenutada teile, et koosoleku eesmärgiks on valida juhatus, valides esimees ja valida esimene aseme esimees vastavalt reeglile kakssada kolmteist, nii et kõigepealt siis esimees, siis on äh, esimene aseesimees ja seda siis vast valitud esimehe juhatusel ja ma tahaksin teid informeerida ka sellest, et mind on teavitatud, et on ka asendusliikmed siin ja loed äh, nimekirja nendest ette. nii et Rahvapartei Vladimir Beltšik, kes asendab äh, Silvio, Silvio Berlusconit, Andrzej Haletski, kes asendab äh, Sandra Knietet, Javier Salcalejos, kes asendab proua suitsad, Andrius Kubilis, kellest saab täisliige ja asendab äh, Hildegard Penteler ja see kiri edastati kaheksandal juulil äh, Rahvapartei esimehele. sotsiaaldemokraadid. Attila Rakovatš asendab Andreas Šilat. Robert Haisel asendab Kati Piirit. rohelisest Hanna Neumann asendab Salima Jenbu, Nicolas Bay asendab Harald Velemski, ECR Asito Kanko asendab Anna Fotega, Angel Tšambatski asendab Karol Kaskit ja Berta Röisen asendab härra Charlie Vaimesserti ja kuulusõda Miroslav äh, Radatšovski asendab Lars Formanit. ja veel üks alde, Frederik Riis asendab Bernard Kätat. nii et need on siis asendusliikmed ja kui on veel mingeid muudatusi, siis fraktsioon võiks esimees praegu informeerida enne hääletust, aga ma arvan, et kõik muudatused on nüüd korras ja enne kui me alustame, ma tahaksin teile meenutada, et selleks, et teil oleks kõik hääletuskaardid valmis, need siin, siis teil on neid vaja hääletamise protsessi käigus. ja ma tahaksin teile meenutada, et kõik kandidaadid peab isiklikult või kirjalikult andma nõusoleku kandideerimiseks, enne kui nende poolt saab hääletada. ja kõik kandidaadid peavad olema täisliikmed ja nad peavad olema kirja, allkirjastanud finantshuvide deklaratsiooni ja ka käitumiskoodeksi. ja vastavalt reeglile kaks, kolm, üks, lõigele üks, ma tsiteerin, parlamendi mitmekesisus peab olema väljendatud, väljendada ka juhatuses ja ei ole lubatud, et juhatus on, koosneb ainult meestest või ainult naistest või et kõik aseesimehed on pärit samast liikmesriigist. ja nüüd läheme esimese punkti juurde, mis on siis esimehe valimine. ja lugupeetud kolleegid, ma palun nüüd sekretäriaadil siis kinnitada, et meil on olemas kvoorum hääletamiseks ja meid on informeeritud, et see nii on, meil on kolmkümmend kaheksa täisliiget. ja ma tahaksin teile meenutada ka seda vastavalt reeglile kakssada kolmteist, et kvoorum on üks äh, neljandik liikmetest. see on siis kaheksateist ja kuna meil on kolmkümmend kaheksa, siis meil on kvoorum kindlasti olemas. ja nüüd ma tahaksin paluda äh, kandidaate proua Havko. Um... suur tänu. ma tahaksin äh, pakkuda kandidaadini välja härra David McAllisteri ähm, juhatuse esimehe kohale. nii et siin on pakutud kandidaadina välja härra David McAllister ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, kandidaadi ülesseadmiseks meil on vaja kas äh, fraktsiooni või viit protsenti komisjoni liikmetest. kas härra McAllister on nõus oma kandidatuuriga? ma näen, et ta noogutab ja kandidaat vastab äh, tingimustele, et ta on komisjoni täisliige ning ta on allkirjastanud ka finantshuvide deklaratsioonile ning ka käitumiskoodeksi deklaratsioonile. kas on veel kandidaate? rohkem kandidaate ei ole ja nüüd, kui olete nõus, siis palun valime, väljendage oma heaskõidu aplausi teel. Thank you very much uh,. So much applause is. suur tänu, sellest aplausist piisab. ja palun siis uuel esimehel võtta sisse oma koht ja mina olen oma ülesandega lõpetanud. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all, thank you for your trust. daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, suur tänu teile usalduse eest. ja mul on suur au, et ma saan juhtida äh, väliskomisjoni veel kaks ja pool aastat, püüan tegutseda erapooletult ja need kolleegid, kes olid ka eelmises koosseisus selles komisjonis, teavad, et mul on oma stiil, oma tööstiil, kuid ma püüan käituda õiglaselt ja ausalt kõikide poliitiliste fraktsioonide suhtes ja ma kindlasti ei eelista kedagi. Need, kes on teist uued, uued parlamendiliikmed ja esimest korda ka siin komisjonis, palju õnne teile, et teid on valitud ja palju õnne, et olete selle komisjoni liikmed, sest objektiivsena võttes kõigest kahekümnest komisjonist see komisjon on kõige parem ja kõige populaarsem, me oleme selles osas kõik ühel meelel ja et see on meie sõnum, mida me esitame veel kõikidele üheksateistkümnele komisjonile, kõige populaarsem ja parem koht on välisasjade komisjon. nii et jätkame oma tööd ja suur tänu Mihhail Kaarlale selle eest, et ta on äh, teinud ära äh, esi-, äh, esimesed osa sellest tööst, nii et läheme edasi aseesimeestega. nii et äh, tahaksin teid informeerida, et ka järgmised asendusliikmed on äh, meil olemas, äh, me seda ette lugema ei pea. ja nüüd ma paluksin siis kandidaate. esimene aseesimees. Jacek Sarjasvovski. Happy to be again in Ahvet. lugupeetud esimees, mul on väga hea meel olla jälle väliskomisjonis ja ma olen olnud ka selle komisjoni esimees. ECR fraktsiooni nimel ma tahaksin esimese aseesimehe positsioonile nimetada härra Vassikovski, kes oli äh, Poola endine välisminister. suur tänu, kolleeg Jats-, kes, Jatseks ja meil on vaja siis viie protsendi komisjoni liikmete või poliitilise fraktsiooni äh, toetust. nii et ECR fraktsioon on äh, seadnud üles esimese aseesimehe kohale härra Vatskovski äh, ja nüüd meil on sõnasoov ka. suur tänu, härra Pikula ja mina tahaksin nimetada härra Sergei Stšaniševski kandidatuuri kolmanda aseesimehe kohale. kolmanda, mitte esimese, kolmanda aseesimehe kohale. One, two, three. okei, okei, okei. Tonino, in the moment we are still up the first vice president. me oleme alles esimese aseesimehe juures, ütleb esimees. nii et kõigepealt härra Vašikovski, kas te olete nõus? oma kandidatuuri ülesseadmisega, jah, te olete nõus. nii et tegemist on Ahveti täisliikmega, on kirjutanud alla äh, oma finantshuvide ja käitumisjuhendi deklaratsioonidele. ja Hilde Vautmans, palun, liberaalide nimel. Apologies accepted. I've got to get used to this. Well, congratulations, Mr Chair. palju õnne ja me oleme kohtunud ka varem eelmise koosseisu käigus ja loodetavasti saame oma tööd jätkata. ma tahaksin kandidaat, kandidaadiks jääda oma kolleegi härra Urmas Paeti. ja ma tahaksin et esimese aseesimehe osas me tahaksime kasutada salajast hääletust nii et meil on informatsioon siis me kolmas aseesimehe koht ja meil on ka taotlus, mis puudutab salajast hääletust. salajast hääletust peab paluma vähemalt üks viiendik liikmetest. see tähendab viisteist liiget. küsingi kohe, kes sooviks salajast hääletust. Amel, you can, I can't do that Enough? Okay, it's obviously more than fifteen. meil on üle viieteistkümne toetaja. mis me edasi teeme? ja peame nüüd hääletama. nii et võtame kaardid välja So if you're in favor, green and yes. So there are for the new ones there are knobs. ja mis puudutab nuppe, roheline on poolt, punane on vastu ja valge on erapooletu. nii et jätkame. hääletamine on alanud We are voting about on... esimene aseesimees härra Vaškovski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 meil on praegu üks kolleeg, kes ei ole veel hääletanud, meil on kuuskümmend kuus kuuekümne seitsmest, see ei ole mina. nüüd meil on kuuskümmend kaheksa. kuuskümmend kaheksa kuuekümne kaheksast hääletamine lõppenud. ja kolmkümmend seitse jah, kakskümmend neli ei ja härra äh, Vaškovski on valitud esimese asemehe ülesanded täitma. So we now come to the third point on our agenda. kolmas punkt meie päevakorras. ja nüüd ma paluksin teil esitada kandidaadid teise, kolmanda ja neljanda aseesimehe kohta, nii et härra Paet on välja pakutud meile teise aseesimehe kohale, kolmas härra Stanitšev SMT-st ja neljanda aseesimehe kohale EPP nimel ma tahaksin pakkuda härra Pašescu neljanda aseesimehe kohale. okei okay,, first of all. nii, kõigepealt küsime, kas nad on nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega. meil on härra Paet, härra Stanitšev ja härra Basescu. ja ma mõistan, et kõik kolm on nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega, et nüüd meie olukord on siis järgmine. nagu te teate, reegel kakssada kolmteist ütleb, et me peame äh, arvesse võtma ka parlamendi koosseisu mitmekesisust ja ei ole lubatud, et meil on kõikidest meestest või naistest koosneb juhatus või et kõik aseesimehed pärit samast liikmesriigist? Obviously all the nominated colleagues ja kõik kolleegid ei ole pärit samast liikmesriigist, aga nad on küll kõik meie soost. nii et me peaksime nüüd jälgima, et meie reeglitest peetakse kinni, sest vastasel juhul juhatuse liikmete valimine ei ole kehtiv, nii et ma pean äh, aseesimeeste valimise edasi lükkama, et see oleks võimalik seada üles uusi kandidaate ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et tavaliselt äh, on meil esimees ja aseesimees valitud, me saame oma tööd alustada, aga kuna me ei saa praegu nüüd hääletada meestest äh, koosneva juhatuse poolt, nii et mul on veel paar sõnasoovijat kõigepealt Äh, Putikova kõigepealt, kolleeg Putikova. suur tänu, me toetame otsust edasi lükata, ma usun, et me peaksime andma ka võrdse võimaluse kõikidele fraktsioonidele, kes on aseesimeeste kandidaadid üles seadnud, et nad saavad vaadata oma kandidaatid üle. Tõnino Pitsula. lugupeetud esimees, äh, kogu minu austuse juures äh, siis ma peaksin välja pakkuma, et me valistaksime, valiksime ära vähemalt ühe kolmandiku aseesimeestest, siis see oleks võimalik ja see ohustaks hilisemat hääletust, mis puudutab suulise tasakaalu saavutamist. suur tänu! Have... suur tänu! proua Villanueva. Felicidades por, por palju õnne teile ametisse valimise puhul ja meie toetame teie otsust e, lükata hääletamine edasi, sest me räägime siin komisjoni juhatuse ametisse valimisest ja tegemist on vägagi olulise põhimõttelise küsimuse, küsimusega, mis puudutab Euroopa välispoliitikat ja me peame seisma silmitsi oluliste väljakutsetega ning seega ei ole aktsepteeritav, et komisjon valib ainult meestest koosneva juhatuse ja see ei oleks äh, lubatav, et äh, naisi üldse ei ole kaasatud, me sellega jätaksime kõrvale poole elanikkonnast otsuste langetamise protsessist. see ei ole ainult oluline, mida me ütleme, vaid ka see, mida me teeme. Thank you, Mihhail. suur tänu, Mihhail Kala, palun. Thank you, I would also. suur tänu. ma tahaksin samuti toetada edasilükkamist, sest me näeme siin, et tegemist on vastuoluliste reeglitega, meil on parlamendi reeglid ühelt poolt ja teiselt poolt on meil poliitiliste fraktsioonide äh, vabadus Honti süsteemi kohaselt nimetada äh, kandidaadiks üles, üles need, keda nad sobivaks peavad ja meie jaoks ja ilmselt äh, ka teistes komisjonides on seesama küsimus, mis on tekitanud sellise olukorra ja ma arvan, et me ei saa nüüd öelda, et see jääb kõige viimase kandidaadi, viimase kandidaadi üleseadmiseks, et me ei saa nüüd öelda, et hääletame teise ja kolmanda poolt, aga mitte neljanda poolt, kes peab siis olema järelikult naine, vaid me peaksime nüüd praeguseks lõpetama edasised hääletamised. suur tänu, Hilde Valdmans! suur tänu, see on väga kahetsusväärne, et ei võtnud arvesse seda kodukorda, enne kui me valisime esimese aseesimehe ära. ja ma tean, et komisjon, komisjonis on tavaliselt olemas esimees ja aseesimees, aga me teame ju kõik, kes on, kelle kandidatuur on üles öeldud, me nägime, et need olid kõik mehed ja ma arvan, et ECR-i äh, fraktsioon võiks samuti äh, oma kandidaaks üles seadma naise, neil on ka seal asjalikke naisi. Uh, suur tänu, ma usun, et kõikides fraktsioonides on asjalikke naisi, kes, äh, kelle kandidatuuri võiks üles seada kaasa arvatud ka Rahvapartei ja teised. Jacek? ma tahtsin teid informeerida, et äh, oleme selle nüüd niimoodi ära teinud ja jälgides äh, liberaalide ettepanekut, me peaksime siis esimese aseesimehe ka nüüd kohe ametist maha võtma, aga see ei oleks õige asi. ja ma usun, et me võiksime edasi liikuda nii, nagu esimees on välja pakkunud. Some things are done, others not um,. Look, this is a difficult tegemist on keerulise olukorraga, oleksin tahtnud, et seda oleks võimalik vältida, aga see võimalik ei olnud. nii et need reeglid on niivõrd selged et me peame niimoodi edasi minema, et äh, jääme praeguse olukorra juurde, nii nagu meil on, et meil on härra Vašiskovski, kes on ase, esimene aseesimees, mina olen esimees ja me peame fraktsioonidega koos leidma sobiva lahenduse, kuidas me saaksime vastata reegli kakssada kolmteist nõuetele, teisi võimalusi ma ei näe ja see, mida fraktsioonid on siiamaani öelnud, et sotsiaaldemokraadid sooviksid, et jätkata, teised fraktsioonid, ma saan aru, on selle poolt, et me praeguseks lõpetame. kas see on nii? kas me peame selle üle hääletama? ma arvan, see on piisavalt selge kõigile tuleme nüüd järgmise punkti juurde, see on siis es äh, esimehe teated vastavalt reegli kakssada neliteist, siis võime delegeerida volituse teatud otsuste langetamiseks koordinaatoritele. erandiks on otsused, mis puudutab äh, raportide vastuvõtmist, arvamusi ja muudatusettepanekuid. ma tahaksin teile meelde tuletada, et kõiki fraktsioone esindab kutsutakse koordinaatorite koosolekule ja äh, sõltumatud liikmeid informeerib nende nõunik ja kui vastuväiteid ei ole, siis me kiidame selle otsuse heaks. siis edasi. Te olete saanud kätte käesoleva aasta töökalendri äh, posti teel, kui vastuväiteid ei ole, siis äh, loeme selle heaks kiidetuks ja me peame nüüd äh, komisjoni keelerežiimi heaks kiitma, välisasjade komisjoni vastavalt liikmeskorrale ja vastavalt juhatuse otsusele meil on tegemist kahekümne keelega Bulgaaria, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Inglise, Hispaania, Eesti, Prantsuse, Horvaadi, Itaalia, Läti, Leedu, Taani, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi keel. kui vastuväiteid ei ole, siis me kiidame heaks selle komisjoni keelerežiimi. väga hea järgmise punkti juurde minnes, järgmine kokkusaamine toimub äh, erakorraliselt ja see toimub kolmapäeval, kahekümne neljandal juulil kell üheksa hommikul kuni poole üheni ja eelnõu äh, kava, töökava eelnõu saadetakse teile nii palju kui võimalik ja see on kõik minu poolt, kas teil on kommentaare? ja igal juhul suur tänu ja loodetavasti me saame jätkata järgmiseks viieks aastaks hea koostööga.